tere hommikust, daamid ja härrad, palun võtke istet. ma tervitan siin massiliselt kohal olevaid kolleege täna hommikuses täiskogu saalis tere tulemast meie varahommikusele koosolekule. tervitan ka nõukogu ja komisjoni esindajaid. esimene päevakorrapunkt